tähtis instrument ka, kuidas kaasata rahvusparlamendid veelgi paremini Euroopa koostööprotsessi. jah, sellega me oleme lõpetanud oma mõttevahetuse ja viima-, järgmine istung algab homme kell üheksa ja kestab kella üheni ja päevakord on ka juba